Pan Przewodniczący! Ladies and gentlemen, dear colleagues. daamid ja härrad, head kolleegid, me alustame ühe minuti pärast. palun istuge oma kohtadele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 vastu võetud õigusloomulised tekstid ning ka protokoll on olemas. kas teil on sõnavõtusoove? ei ole, seega on protokoll heaks kiidetud. nüüd paar sissejuhatavat märkust. ma pean suure heameelega ütlema, et proua Aung San Suu Kyi vabastati, tegemist oli äh, siis opositsiooniliidriga Myanmarist ning tegemist on Saharovi auhinna laureaadiga, Euroopa Parlament alates äh, kaheksakümne üheksandast aastast seda auhinda välja annab. kahjuks aga pole talle olnud võimalik siiani seda auhinda isiklikult üle anda. Äh, ma saatsin talle kutse külastamaks Euroopa Parlamenti ja täiskogu istungit. 25 listopada przypada ustanowione 11 lat temu przez ONZ kahekümne viiendal oktoobril toimus üheteistkümnes ÜRO aastapäev, mille raames tähistatakse siis naistevastase vägivalla vastast võitlust väga paljud naised igapäevaselt kannatavad koduse vägivalla eh, ja vägistamise all ning eh, ka muid kannatusvorme esineb. iga päev üle kaheksa tuhande noore tütarlapse vägistatakse, me soovime teha lõbu igasugusele sellisele barbaarsele käitumisele, mis on naiste vastu suunatud ning eh, seetõttu me tahamegi kindlameelselt vastu astuda taolisele käitumisele. me tahame lõbe, lõbu teha igat sorti füüsilisele ja psüühi-, psüühilisele naiste vastu suunatud vägivallale. muud äh, teadaanded. Hispaania pädevad äh, ametid äh, teavitasid mind sellest, et härra Ramon Jauregi Antondo asendab proua Maria Irgoyen Perez alates kuueteistkümnendast novembrist kaks tuhat kümme ja ma tahaksin tervitada uut kolleegi. tere tulemast! tere tulemast, kallis kolleeg ja tahaksin meelde tuletada, et vastavalt artikli kolm lõikele kaks Euroopa Parlamendi kodukorrast, niikaua kui eh, poole vastulauset esitatud eh, tema pädevuse kohta proua Maria Irigoyen Perez on Euroopa Parlamendis ning eh, kõigis äh, parlamendi ametites vastavalt äh, ette nähtud tingimustele täieõiguslikult äh, äh, seda tingimusele, kui tal ei ole mõnda muud ametit, mis oleks vastuolus Euroopa Parlamendi saadiku ametiga. samuti tahaksin teid teavitada sellest, et härra Claudio Ciprian Tanašescu on liitunud sotsiaaldemokraatide fraktsiooniga alates viieteistkümnendast novembrist kaks tuhat kümme samuti tahaksin teid teavitada sellest, et äh, härra Pino Arlaki on liitunud Sotsiaaldemokraatide fraktsiooniga alates kaheksateistkümnendast novembrist kaks tuhat kümme. õigusloomelise menetluskorra raames on vastu võetud äh, õigusloomelised aktid ning ma kirjutan alla neile koos nõukogu presidendiga kolmapäeval vastavalt ähm, artiklile seitsekümmend neli Euroopa Parlamendi menetluskorrast ning äh, nende õigusaktide pealkirjad äh, avaldatakse käesoleva istungjärgu protokollis. ja te võite nendega tutvuda siis, kui soovite. ja nüüd läheme edasi päevakorra muudatustega päevakord kiideti heaks kaheksateistkümnendal novembril vastavalt artiklile sada kolmkümmend seitse kodukorrast. me vaatame nüüd läbi kõik päevad eraldi. esmaspäev, fraktsioonid tegid ettepaneku, et arutelu härra Berlingeri raporti ümber, mis puudutab Stockholmi programmi rakendamise tegevuskava tsiviil, kaubandus ja perekonnaõigus like ning rahvusvahelisest eraõigust tulenevate aspektide kohta. see arutelu võetakse päevakorrast maha vastavalt ettepanekule ning seega hääletus toimub homme äh, teisipäeval. ja sellest tulenevalt me küll tegeleme selle raportiga, kuid ainult hääletame seda, arutelu ei toimu. ma kordan kõik fraktsioonid on selle ettepaneku üksmeelselt esitanud ning seetõttu on ettepanek ka heaks kiidetud. teisipäeva kohta ei ole ühtegi muudatusettepanekut tehtud. härra Schultz, palun. härra president, teisipäeval on päevakorras kolleegi Matera raportid, neid on kuus tükki kokku, mis puudutavad globaliseerumisega kohanemise fondi vahendite kasutamist Hollandis. võtan